Ähm, arutelu kokku võtta, on mul vaja teile öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et ma saan tervitada siin kahte väga äh, vaprat äh, inimõiguste kaitsjat Aserbaidžaanis, ähm, Leila ja Arif Yunus, äh, kellega on kaasas nende vapper tütar Dinara, on siin Euroopa Parlamendis täna meiega, ma loodan, et te ühinete, kallid kolleegid, minuga minu tervituses Te kindlasti kõik teate seda, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal sai ehm, Leila Yunus eh, Sahharovi auhinna ja me olime väga mures tema tervisliku olukorra pärast vangistuse ajal. Euroopa Parlament pingutas väga selleks, et saavutada tema vabaks laskmine ja õnneks äh, see ka õnnestus äh, ja me jälgisime ka tema riigist lahkumist, äh, mis on ka nüüd õnnestunud. meil on väga suur au teid siin vastu võtta pärast seda pikka kannatuste rada mida te olete kogenud, me tahaksime teile avaldada austa, austust ja äh, armsad Leila ja äh, Arif Yunus, soovime teile õnne, tervist ja kõike head tulevikuks äh,. Teie tööd inimõiguste valdkonnas hinnab see parlament siin väga kõrgelt, aitäh, suur aitäh, et te siia tulite! niisiis, ja nüüd annan ma äh, sõna taas proua Mogherinile, et ta saaks vastata. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin äh, ka äh, tervitada omalt poolt meie sõpru